järgmine päevakorrapunkt, suuline küsimus komisjonile eh, arukas energeetika Euroopa programmi kohta ja annaksin kohe sõna äh, proua Cavaliole, esimesele raportöörile. suur tänu, proua juhataja, volinik, kõigepealt ma tänan võimaluse eest esitada see küsimus eh, komisjonile. küsimus käsitleb äh, programmi Arukas energeetika Euroopas. taastuvenergia kasutamine, energia äh, talletamine ja kokkuhoid on olulisel kohal, kui me tahame saavutada majanduskasvu ja luua töökohti Euroopa Liidus. Euroopa Liit äh, on selles olukorras võtnud vastu mitmeid ambitsioonikaid strateegiaid ja eesmärke, aga kõikidel poliitikatel on vaja konkreetseid ähm, instrumente, mis äh, aitavad meid hoida ühenduses kohaliku ja piirkondliku tasandiga. programm äh, Arukas energeetika ja selle täitev asutus on aidanud äh, tõhusalt kaasa taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna e-, edusammudele, toetades innovatiivseid projekte iseäranis on toetatud kohalike äh, ametivõimudega pakte, saarte pakte äh, ja äh, selliseid tegevusi tuleks jätkata ja isegi rohkem kui varem. kriisitingimustes on sellised programmid majanduskasvu soodustamise seisukohast väga tähtsal kohal ja seetõttu esitaksin volinikule järgmise küsimuse. mida palun, et paran-, ka, kavatseb komisjon teha et äh, tagada äh, programmi IEE e, äh, tähtis koht ka kahe tuhande neljateistkümnendast aastast algavas eelarve planeerimises ja teiseks, kuidas kavatsetakse aruka energeetika programmi rahastada kahe tuhande kahekümnenda aastaga seoses ja milline on finants Ähm, rahastamise määr. suur tänu, härra Watson. lugupeetud äh, juhataja, Euroopa Liit toimub, äh, toimib kõige paremini siis, kui võetakse äh, kulutakse vähe raha, tööd tehakse koostööd kohaliku tasandiga ja kaasrahastatakse poliitikat prioriteetsetes valdkondades. arukas energeetika ja Euroopa konkurentsivõime agentuur on suurepärased näited sellest kliimamuutuse vastase võitluse valdkonnas. nii et komisjon mõistab, et me tunneme muret sellepärast, et oleme kuulnud, et aruka energeetikaprogrammi kavatsetakse lõpetada, ehkki tegemist on programmiga, mis kutsub meie kodanikke üles kokku hoidma ja Kyoto e-, eesmärkide poole püüdma Äh, meie tahaksime, et seda äh, to-, toetatakse ja volinik Oettinger ütles eile, et äh, arukas energeetika Euroopa võiks sobida kahe tuhande kahekümnenda aasta programmiga, aga me tahaksime teada, kas selles valdkonnas on ka konkreetseid pro-, projekte, programme ja kas tulevikus saab see programm, programm olema sama väljapaistev ja nähtav kui varem ja kas äh, pühenduvus on samasugune ja nagu proua Kavalja ütles, Euroopa äh, arukas energeetika ja täitevasutus on aidanud Äh, ettevõtetel muutuda energiatõhusamaks, äh, on äh, aidatud energiatõhusamaks muuta sotsiaaleluasemeid, samuti on keskendutud koha, avalikule, ühiskondlikule transpordile, ühiskondlikele transpordivõrkudele ja nii edasi ja nii edasi. kui see programm kaoks, siis väga mitmed detsentraliseeritud tegevused taastuvenergia kasutamise, energiatõhususe vallas kannataksid ja ma arvan, et meie rahvasaadikud tahavad küsida, kas komisjon on äh, taastuvenergia vallas äh, omal eesmärgid silmist kaotanud, miks te tahate pumbata rahasid äh, gaasijaotusvõrkudesse, et tuua kasu ettevõtetele, kes juba teenivad miljardeid kasumeid? selle asemel peaksime äh, me oma visioonidele, oma, oma eesmärkidele tähelepanu pöörama, keskenduma taastuvenergiale ja taha, ja kokku hoidma süsinikdioksiidi heitmeid kahekümne protsendi võrra kahe, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. suur tänu ja nüüd äh, härra Turmes. härra Levandovski mina tegelikult äh, ei äh, ole mitte mures, vaid ma olen vihane, mitte isiklikult teie peale, aga ma olen äh, teadusuuringute ja energia peadirektoraadi nende isikute peale vihane, kes praegusel hetkel ühe meie kõige kasulikuma programmi, Arukas energeetika Euroopa, muudavad mitte millekski, nad lihtsalt tühistavad selle avamere tuulejaamade uuringud Põhjameres, töökojad, mis pakuvad koolitust riigiametnikele, et Euroopa Liidu ehituste direktiivi ellu viia, täiendkoolitused arhitektidele, inseneridele, et aidata neil ehitada nullenergia tarbimisega hooneid, võrgustikud, edumeelsete linnapeade jaoks äh, ja nii edasi ja nii edasi. kõik sellised elemendid on üks osa sellest programmist ja miks me peaksime need kõik äh, üle parda heitma? ja kui proua Keegan-Kinn, Quinn ja äh, härra Oettinger ei suuda ähm, konkreetset programmi ettepanekut teha, siis meie siin Euroopa Parlamendis peame Äh, jällegi relvad haarama äh, ja pöörduma vana konkurentsi- ja innovatsiooniprogrammi juurde ning kandma hoolt äh, selle eest, et meil oleks eraldi teadusuuringute programm, eraldi innovatsiooniprogramm. meie jaoks on need programmid olulised ning me eeldame konkreetseid ettepanekuid proua Kigen-Klinilt ja härra Oettingerilt kirjalikult ja kiiresti. arukas energeetika Euroopas, selle programmi tühistamine on hävitava toimega, praegu peab, peavad Euroopa kodan-, peame Euroopa kodanikud Euroopa projekti poolele võitma ja need inimesed, kes Euroopa poliitikaid toetavad, neid tuleb ka meie poolt toetada, mitte vastupidi. suur tänu ja nüüd proua Järama Turella, kaks minutit. suur tänu, proua juhataja. minu fraktsioon on kaitsnud teadusuuringute eelarve tõstmise mõtet äh, selleks, et arendada välja taastus, taastuvenergia allikate kasutamist. me tahaksime, et teadusuuringute tulemused aidaksid kaasa taastuvenergia kasutamise suurenemisele ja energiatõhususele. ja seetõttu me tahaksime, et meil oleksid erinevad elemendid ühendatud, me tahaksime, et teadusuuringutest, teadusuuringute poolt käsitletud äh, meetmete puhul viidaks läbi ka turu-uuringud, nii et ei äh, ära, et ära hoida läbikukkumine turul, seda me saame teha koolitusega, teavitamisega, kohalike investeeringute äh, mobiliseerimisega, tuleb mobiliseerida kõiki asjaosalisi linnapeade ühendus, linnapeade pakt on siin suurepärane näide ja aruka energeetikaprogramm äh, suutis äh, kõiki neid asju saavutada, me oleme kõik olnud sellele tunnistajaks. aruka energeetikaprogramm äh, aitas ka väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja seetõttu meie fraktsioon tahaks, et me ka tulevikus töötaksime nende eesmärkide nimel ning et selleks tegevuseks oleks eeldatud ka rahalised vahendid suur tänu, härra Paksas, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. Eh, arukas energia, Euroopa on eh, loonud ettevõtetele tingimused ja ka liikmesriikides tingimused eh, teadusuuringute läbiviimiseks, turu-uuringute läbiviimiseks. see on väga hea ja äh, sellega on aidatud kaasa ka kliimamuutuse vastasele võitlusele, äh, kuivõrd äh, me õpime, kuidas oma energiaressursse tõhusamalt kasutada. aga kui me tahame tõesti arukat energeetikat, siis äh, on meil vaja hoopis teistsugust toetust äh, tuuleenergiale, päikeseenergia kasutamisele, veeenergia kasutamisele. me peame äh, ka otsima uusi alternatiivseid energiaallikaid ja kõik meie, kogu meie poliitiline tegevus peaks olema, peaks olema suunatud ühele eesmärgile, me peame toetama taastuvenergia kasutamist. ja energiatõhusust. ja me peaksime äh, julgemad olema projektides, vesinikuenergia äh, potentsiaali ei tohiks tähelepanu alt kõrvale jätkata, uue põlvkonna tuumaenergia kasutamist meie järeltulijate tulevik äh, sõltub järgmise kahesaja aasta jooksul meie tänastest otsustest nendes küsimustes ja me ei tohiks äh, nende tulevikku ohtu seada. suur tänu ja volinik Levandovski, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja. kõik küsimused ja kommentaarid rääkisid tõsisest murest äh, ühe programmi tuleviku pärast, programm Arukas energeetika aitas tõesti taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonna arengule kogu Euroopas tõsiselt kaasa ja seetõttu me võime kinnitada, et oleme endiselt pühendunud sellele programmile, kavatseme see, äh, seda ka rahaliselt äh, tagada. siin tehti mitmeid äh, avaldusi äh, selle kohta, äh, mille poolest arukas energeetika Euroopa on olnud kasulik ja kõik need väited, kõik need argumendid on mulle tuttavad, ma ei pea neid enam kordama, aga võin teile öelda, et tegemist ei ole mitte ainult subjektiivse tundega minu poolt, seda minu subjektiivset poolehoidu toetavad ka välishindajad ja üks välihinnang äh, näitas, et äh, tegemist on nii asjakohase kui kasuliku programmiga, mis vastab äh, energia, jätkusuutliku energiavaldkonna probleemistiku vajadustele. selle programmiga selle programmi vallas on läbi viidud umbes viissada pro-, äh, projekti, viiskümmend protsenti neist väikeste keskmise suurusega ettevõtete poolt, äh, mille pärast tundsin muret ka härra Paksas. ja siin on ka kaks edulugu, mis äh, peab, võiksid olla kõikides õpikutes, Solar Kimak ja Elena Need näitavad, kui edukad võivad meie projektid olla, aga teie ei tunne muret mitte tänase ega eilse pärast, vaid tuleviku pärast. ja ma ütleksin teile, et meil on mitmeid eesmärke. energiatõhusus, taastuvenergiaallikad on üheks meie väljakutseks, tõsiseks väljakutseks. aga samal ajal me peame ka tegelema energiakindluse ja solidaarsuse küsimusega. jah kahe tuhande üheksandal aastal, äh, kui äh, Ukrainast äh, tulevad gaasivarud peatati, sai see meile väga ilmseks ja me peame ka nende mureküsimustega tegelema, seetõttu me peame rahalised vahendid jaotama erinevate eesmärkide täitmiseks, energiatõhusus, taastuvenergia jah, aga ka Äh, transpordivõrkude väljaehitamine, mis aitavad kaasa tagada meie energiakindluse ja solidaarsuse. me peame tegema seda äh, meie maailma osas, äh, kus me sõltume endiselt väga suurel määral kolmandate riikide tarnetest, kes aeg-ajalt näitavad väga selgelt oma monopolijõudu Te teate, et tegemist ei ole minu teemavaldkonnaga volinikuna, aga loomulikult tutvusin äh, selle valdkonnaga põhjalikult äh, ennem kui tulin teie ette. meie tahame saavutada teadusuuringute äh, innovatsiooni ja turuelemendi vahel paremat kooskõla ning seetõttu on komisjon teinud ettepaneku, et uues raamprogrammis on energia äh, komponent äh, ja me oleme äh, palunud erinevatel sidusrühmadel aidata meie tegevusi voolujoonestada, peavoolustada. ja mina isiklikult vastutan küll eelarve küsimuste eest, aga tegemist on suhteliselt väikeste rahaliste vahenditega seitsesada äh, nelikümmend kolm miljonit eurot ja tulemused olid selged ja me tahaksime väheste vahenditega konkreetseid mõjusid saavutada, võin teile kinnitada, et äh, energiatõhusus ja taastuvenergia äh, valdkond vajavad täiendavat tugevdamist ja toetamist. samuti tuleb keskenduda kohaldamistasandile, selle kohta üksikasjad esitame kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. selge on aga see, et seda valdkonda tuleb tugevdada ja äh, kahe, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend finantsraamistikus kavandatakse seda piirkonda ühe vähese piirkonnana, ühe vähese valdkonnana suurendada, teised, teistes valdkondades jäävad rahastamisvahendid samaks me kavatseme eelarve hoida äh, püsivana või isegi külmutatuna, välja arvatud mõningad valdkonnad, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programm, mis äh, novembris vastu võeti, võeti, kajastab seda ja võib-olla me võiksime rääkida sellest siis, kui me räägime selle rakenduse üksikasjadest ja siis äh, äh konkurentsivõime innovatsiooni täitevasutuse osas võib öelda, et välishinnangud on öelnud, et tegemist on kasuliku organisatsiooniga, kasuliku ametiga ja seetõttu tuleks selle ameti tegevust toetada. see tegemist ei ole mingisuguse sisetundega, vaid välishindajad on öelnud, et arukas energeetika Euroopa kaks programm ja äh, selle täitevasutus äh, peaksid äh, järgmises finantsraamistikus olema tähtsamal kohal. nii palju siis eelarvest. ja tegemist ei ole minu poolt lihtsalt loosungiga. me, ma võin teile selgelt kinnitada, et äh, me siinkohal jagame parlamendi hinnangut äh, ja kavatseme seda teha, teha ka rahaliselt, see pro programm tõesti toob lisaväärtust. suur aitäh! järgmiseks kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei ja proua Del Castillo Vera, kaks minutit. suur aitäh, proua juhataja, härra volinik, ma arvan, et et äh, teie selgitus oli väga loogiline ning mõistlik. Äh, aga need äh, selgitused tihtipeale võistlevad teiste mõtteavaldustega, mis on samuti väga loogilised ja järjepidevad. ma arvan, et hetkel siin parlamendis me lihtsalt informeerime, et vahend, mis on olnud äärmiselt edukas, ei peaks kuskile kaduma. mainitakse teisi lahendusi, mis teoorias võivad osutuda tõhusamaks, aga tegelikult juhtuks see, et instrument, mis on tõesti panustanud paljudesse programmidesse millel on olnud äärmiselt äh, muljetavaldavad tagajärjed energiasäästu, et selline programm lihtsalt kaotatakse, ma ei hakka neid siin äh, pikalt loetlema, rohelise tule projekt ja nii edasi, pole olnud kahtlustki, et need projektid on olnud väga edukad. meil on hetkel käimas äh, kriis, mis on Euroopas väga tõsine ja hea on näha, et projekt, mis tegeleb innovatsiooniga, on olnud niivõrd edukas. ühiskonnad, mis ei investeeri innovatsiooni, mis ei kasuta seda arengu edasiviijana, ei suuda üha konkurentsitihedamas ülemaailmses kogukonnas ellu jääda, see on hea, olnud hea vahend, millega arendada innovatsiooni energiasektoris ja sel põhjusel härra volinik, on meie tagasihoidlik panus nõuda, et eh, vahend nagu see säiliks. see on ohus ja me tõesti peame olema väga ettevaatlikud siin selles osas, mis selle programmiga aset leiab. aitäh, sotsialistid ja demokraadid, eh, proua Van Brempt, üks minut, palun suur aitäh, proua juhataja, härra volinik, loodetavasti eh, see, edastate selle sõnumi ka oma kolleegidele, sest me ei ole tegelikult eriti rahul nende vastustega, mida te olete meile andnud. kui te tahate, et energeetika muutuks sõltumatuks eh, tõesti, siis me peame otsustavalt eh, tegutsema selleks, et tagada, et me keskendume taastuvenergiale aastaks kaks tuhat viiskümmend, ei ole olulisemaid eesmärke kui see. peame tagama, et saab teha suuri investeeringuid, komisjonil on oma roll siin mängida, aga meil on vaja ka programme nagu Arukas energeetika Euroopa programm. miks, sest me peame tagama, et me kasutame kohalikul tasandil väikseid rahasummasid selleks, et suurte algatustega välja tulla komisjon on alati öelnud, et meil on vaja alati energiatõhusust teha kättesaadavaks äh, selleks meil neid eelarveid ongi vaja, nad peavad olema selged ja nad peavad konkreetselt olema suunatud sellele programmile. seda me tahame teilt täna kuulda, et on olemas eelarve ja et nad on nendeks eesmärgideks äh, seatud. suur aitäh! ma ei näe härra Kurskit saalis, seetõttu annan nüüd sõna härra Soosa Wagnerile pooleteiseks minutiks sõltumatute liikmete nimel. valgust, rohkem valgust oli vist see, mida Goethe ütles äh, oma surmahetkel. Äh, poet, kes oli ka edukas äh, juht, kordaks sama mõtet täna, rääkides aga säästust ja tõhususest kui Euroopa, kus energiavahendid on äh, puudulikud, peame me äh, eristama seda, mis on majandusele hea ja mis on üleliigne tarbimine. viimast tuleb aga ületada ja kontrollida, nii et me peame drastiliselt äh, muutma paljude Euroopa kodanike kombeid. kui me analüüsime majanduskriisi, siis nõuame alati kokkuhoidu, kasvu stimuleerimist. on väga vähe äh, paremaid mooduseid, kuidas neid kahte head eesmärki saavutada kui energeetika, sest energeetikas tuleb äh, kokku tuua säästud ning vajalikud investeeringud suuremateks projektideks, kaasa arvatud integreeritud võrgustike konstrueerimine. sel teemal oli mul au ka raporteerida siin kojas. meil on vaja midagi konkreetsemat, kui meil senini on olnud, äh, mis tugevdaks Euroopa selgroogu ainult tugev, korralikult üles ehitatud energiapoliitika suudab äh, säästa ja olla innovaatiline ja see võimaldab Euroopal liikuda õiges suunas. kõik komisjoni liigutused selles suunas, mida ma välja olen pakkunud, on meie jaoks tervitatavad, aitäh! aitäh! ja nüüd teised kõnelejad, kõigepealt äh, härra Messaros, poolteist minutit suur aitäh, juhataja. Euroopa Liit peab tegema innovatsioonist olulise eesmärgi, me peame liikuma pika perspektiivis jätkusuutliku energia tootmisele. Venemaa Fukushima õnnetus, fossiilkütuste kadumine sunnivad meid leidma uusi energiaallikaid tulevikuks nii kiiresti kui võimalik arukas energeetika Euroopa kava näitab meile, kuidas äh, minna edasi oma eesmärgiga leida selged jätkusuutlikud energiaallikad tulevastele põlvkondadele, tuleb suurendada energiatõhusust, äh, taastuvenergia osakaalu ning vähendada ka kasvuhoonegaase. me saame aidata EKE-sid äh, selle programmiga, see programm aitab neil olla innovatiivsed, tuua töökohti ning viia edasi haridust ning teadustööd. aga hoolimata kõigest sellest ei ole see programm leidnud kohta järgmises finantsraamistikus, seega julgustaksin komisjoni tegema kõike endast olenevat, et see programm saaks jätkuda. sõltumatult Fukushima sündmustest, siis minu arvates on tuumaenergia üks arukas energiaallikas, sest tuumaenergia on puhas võib olla jätkusuutlik ning CO2 vaba. ITA projekt tulevikus ehk viib äh, äh, see paremate energiaallikate leidmiseks, seetõttu peab äh, olema siia segusse kaasatud ka tuumaenergia. suur aitäh, nüüd härra Entšiu poolteist minutit. aitäh, proua juhataja. usun, et see programmi edu äh, senini näitab äh, selget vajadust äh, seda programmi säilitada. toetan selle jätkamist, äh, vajadust seda parandada, andes talle parem nähtavus raamprogrammis Horizon kaks tuhat kakskümmend. oluline asi, mida ütlema peab, on see, et me peaksime paremini edendama aruka energeetika programmi uutes liikmesriikides, parandada ligipääsu parandamine programmile peab olema üks prioriteetideks, sest on palju liikmesriike, kes ei ole selliste projektide osaks, me peaksime suunama neid sellele. ja parem informatsioon, mis puudutab olemasolevaid progre-, projekte ning mooduseid, kuidas rahadele ligipääsu saada, parandaks ühtekuuluvust Euroopa tasandil ning aitaks vältida ka neid lõhesid, mis jätkusuutliku arengu osas veel eksisteerivad. aitäh! ja nüüd annan sõna härra Kovatšile pooleteiseks minutiks. aitäh, proua juhataja! arukas energeetika programm on suurepärane algatus. meil ei saa olla enam kahtlustki, et kõik tema eesmärgid saavutatakse ja Euroopa muutub Äh, palju konkurentsivõimelisemaks kui ükskõik milline muu maailma piirkond, kõike tehakse jätkusuutlikult. Äh, hiinlased juba vaatavad meie suunas ja tähistavad seda märkimisväärset arengut, aga olgem ettevaatlikud, tegelikult on võimalik, et nad hoopiski naeravad meie üle minu arust oleks mõid-, mõistlikum öelda järgnevat. kui patsient, eh, praegusel juhul siis energiatootjad jällegi jalule saavad, siis saame me hakata rääkima arukast energeetikast. aga me ei tohiks jagada selleks eesmärgiks laiali liiga palju raha sest ainult jõukad inimesed saavad eh, sellist tüüpi energeetikatooteid endale lubada, üheksakümmend kaheksa protsenti inimestest seda ei saa. uued eh, eh, tuumaenergiajaamad on midagi sellist, mida ainult Hiina saab endale lubada ja me peame olema õnnelikud, kui meil on küünla jaoks piisavalt energeetikat. aitäh, proua Jaslojevska, poolteist minutit aitäh, proua juhataja, daamid ja härrad, äh, härra volinik, kaks tuhat kakskümmend strateegia esi, üks peamisi eesmärke on vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ning edendada roheliste, rohelisi tehnoloogiaid. seda on praeguse kriisi tingimustes väga keeruline saavutada, seetõttu peaksime me hindama seda, et meil on selline instrument nagu arukas energeetika Euroopa selle tegutsemine on näidanud, et äh, eeldused, mis selle programmi all vastu võetud on, on aidanud kaasa suurenenud energiatõhususele, et on edendatud taastuvenergiaallikaid ning äh, vahetatud äh, infot teaduse ja ärimaailma vahel. me ei tohiks seda kogemust raisata, uus programm peaks olema avatud uutele tehnoloogiatele ja uutele vahenditele, mis võimaldaksid mõnedel liikmesriikidel, eriti nendel, kus äh, muudatused on väga vajalikud, vähendada CO2 emissioone. on uus energiaallikas, mis võimaldab meile sõltumatuse, on kildagaas, mis avastati Poolas. programmi edu on see, et kõik eesmärgid on saavutatud eh, ning neid saab eh, hinnata. tänu ekspertidele ja professionaalsetele meeskondadele, kes töötavad koos juhtiva agentuuriga, uuridega, nii et me peame mõtlema selle üle, kas seda kogemust oleks võimalik laiendada teistele instrumentidele selleks, et eh, suurendada meie tegevuste tõhusust jätkusuutliku arengu nimel. aitäh! ja nüüd annan sõna proua Hertsogile üheks minutiks. aitäh! Äh, valinik meil on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaprogramm äh, Arukas energeetika Euroopa, meil on institutsioon, äh, mis on konkurentsivõime ja innovatsiooniagentuur ja teie ütlete, et kõige parem moodus on kõik need asjad ära kaotada, see on kõige kulukam moodus, kuidas meie eesmärkidest eemalduda, seetõttu peame meie parandama tõhusust, peame igal pool Euroopas seda tegema, et rohkem FKI-sid kaasata, see on, kuidas edasi minna ja selle eest parlament ka seisab, arutades Horisont kaks tuhat kakskümmend koosmet, MFF-i eh, lähikuude jooksul, aitäh! aitäh, need härra Pirillo üheks minutiks. aitäh, proua juhataja, härra volinik, kolleegid arukas energeetika Euroopa on üks eh, edukamaid Euroopa Liidu instrumente, mis meil on olnud, raha on saanud üle viiesaja projekti, kaasatud on üle kolme tuhande partneri, enamik nendest partneritest on FKE-d. ja programm on andnud ka lisaväärtust taastuvenergiaallikute osas. nagu kolleegid, olen ka mina mures selle programmi tuleviku pärast see on mänginud keskset rolli teadlikkuse tõstmises, heade praktika vahetamises ning äh, ka Euroopa Liidu energeetikapoliitika rakendamisel. seetõttu tahaksin äh, küsida komisjonilt, mida nad kavatsevad teha selleks, et seda programmi jätkata, sest äh, sellest lahtsaamine hävitaks mitmed eeldused millise Äh, realt, mitmeaastasest raamatikust tuleb selle programmi rahastus. aitäh ja nüüd teised kõnelejad, kes on kõne soovinud, vaba mikrofoni all ja kõigepealt härra Kelly. me oleme näinud, kui raske on ühehäälsust saavutada mis tahes küsimuses Euroopas kui on küsimus energiasäästust ja energiatõhustusest, siis tegelikult on väga, äh, see on väga pikale veniv protsess, kuni äh, mõte jõuab äh, üldsuseni kohale. ma olen viimastel kuudel vaadanud, kui palju ähm, äh, külasid, linnu ähm,, kes on tulnud minu jutule selleks, et küsida nõu, kuidas äh, energiasäästu äh, võimalusi äh, kasutada. nii et sellepärast mina leian, et see praegune süsteem peaks kindlasti jätkuma. ma kuulasin voliniku, volinik Ottenderi e-, e-, eile ja minu arvates on väga oluline, et tema ja tema teised kolleegid teeksid kõik, mis vähegi võimalik, selleks et õnnestuks äh, kaheksakümmend protsenti kokkuhoidu saavutada ettemääratud tead-, tähtajaks. aitäh ja proua McKennis, aitäh, proua juhataja, ma loodan, et äh, volinik äh, sai aru, et meile see programm meeldib, see on lihtne ja see toimib ja sellepärast me kindlasti sooviksime, et ka tulevikuprogrammides eesmärgid paika jääksid. me oleme mures sellepärast, et me ei ole graafikus oma energia tähtaegadega või, või energia eesmärkidega ähm, pigem ja tegelikult kulub väga palju aega, kuni inimeste harjumused muutuvad. tundub, et see intelligentse energia kontseptsioon läheb selles suuremas programmis kaduma ja sellepärast on meil vaja teie kinnitust, et nii see ei juhtu lõpetuseks ma esitan küsimuse, et kui asi katki ei ole, milleks teda siis remontida ha-, äh, remontima hakata, öelge palun sama ka oma kolleegidele edasi. aitäh ja kolleeg Matula, palun. tänan. proua juhataja, lugupeetud volinik, intelligentne Eh, vabandust, arukas energeetika annab palju võimalusi eh, energiatõhususeks hoonetes ning energia ökonoomseks kasutamiseks. Need on kõik vajalikud osad selleks, et jätkusuutlikult tegutseda, selleks, et heitmeid vähendada Euroopa Liidus Eh, initsiatiiv on edukas, kui see alus, algab kohalikult või regionaalselt tasandilt, aga samas on vaja ka parema informeerimise võrgustikku, samuti on paremini vaja ähm, asutusi informeerida, vaja on tõhusaid autosid, eh, vaja on energiasäästlikke hooneid, vaja on konkreetseid ettevõtmisi, mis parandaks jätkusuutlikkust ja energiatõhusust linnakeskkonnas. Euroopa Komisjoni ja Investeerimispanga in-, instrumendid annavad oma panuse jä-, äh, säästlikkuse edendamisse, aitäh! aitäh! Äh, proua Merkesse, aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, ma väga hindan, et püütakse töökorraldust lihtsustada, ehm, aga samas, äh, kui asi ikka toimib, siis ei peaks seda remontima või parandama hakkama, eh, ei ole vaja igavesti otsida mingisugust uut äh, mudelit. see programm on toiminud, see on jõudnud kodanikeni kohale Äh, aga samas, äh, nagu siin on öeldud, eriti sellises teemas inimeste harjumuste muutmine üleöö on väga oluline, väga, väga raske. eile volinik Ottinger ütles, et ähm, hiljem tuleb veel täiendavat informatsiooni. meie sooviksime nende asjadega pisut varem kursis olla, varem saada eelinfot, ja meie sooviksime teada, et kuhu see programm tulevases komisjoni töökavas jääb, kas te laiendate seda? kas see figureerib ka mm, uues eelarveraamistikus? niivõrd palju ähm, jõupingutusi on pühendatud teadusuuringutele, aga see projekt siin on uskumatult praktiline äh, ja samas väga vähe on seal VKE-de rolli, kes kindlasti vääriks rohkemat. aitäh, minu meelest proua Dikaot vist siin saalis praegu ei ole ja sõna saab kolleeg Baltsitis. aitäh. lugupeetud härra volinik, lugupeetud proua juhataja, aruka energeetikaprogramm ähm, alates selle esitlemisest aastal kaks tuhat kolm on äratanud meis sügavat huvi. üle kahesaja projekti on seni selle raames ellu viidud ähm,, see tähendab seda, et paremini on kasutatud taastuvenergiat ja nii edasi. mul on sama mure nagu teistelgi selle programmi tuleviku suhtes kindlasti peaks äh, see programm olema finantseeritud ähm, järgmises eelarveraamistikus, et teadusasutused ähm, saaksid oma tööd jätkata ja anda Euroopa lisaväärtust. härra Alves, aitäh! juhataja just nimelt niimoodi liigub Euroopa teadmistepõhisesse ühiskonda ja vähendab meie sõltuvust naftast. kindlasti äh, Euroopa Liit peaks mm, nende probleemidega tegelema. meil on saate tõttu väga eriline öö, mm, ähm, koht, seal on nii-öelda vulkaaniline pinnas, me juba väga palju kasutame maasoojust energia tootmiseks. kindlasti on üheks energiaallikaks ka merelained tegu on sajaprotsendiliselt taastuva energiaallikaga, Euroopa Liit peab ähm, neid ees, kuju väärivaid projekte toetama. aitäh ja härra Paška, palun! aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, selleks, et majandus jätkusuutlik oleks, on vaja midagi ette võtta Äh, üheskoos, praegu me oleme, praegu me sõltume imporditavast ähm, energiaalli-, imporditavatest energiaallikatest Aasiast ja nii edasi. just nimelt sellepärast saigi omal ajal mm, käivitatud see aruka energeetika programm. eesmärgiks oli leida kaasaegne lahendus anda meile kaasaegseid energiaallikaid. paraku see programm jõuab peatselt lõpule ja seetõttu peaks endale esitama küsimuse, mis nendest initsiatiividest tulevikus saab, mis saab pärast kolmeteistkümnendat aastat. mina ja minu kolleegid ootavad teilt, härra volinik, et Euroopa Komisjonilt peatselt vastus nendele küsimustele tuleb. aitäh! ja järgmiseks härra Sikierski, aitäh. selle programmiga on meil võimalik energiatõhusust suurendada, tegelikult me ei kasuta täielikult ära meie käsutuses olevaid energiaallikaid, just nimelt sellepärast on äärmiselt oluline, et äh, olemasolevatest programmidest järjest rohkem äh, kasusaajaid oleks energiatõhususe ja energia kokkuhoiu alane kokkuhoid, äh, sellealane koolitus on väga oluline. kindlasti tuleks tegutseda ka keskkonnasõbralikult. CO kahe heitmed ähm, ja energia kokkuhoid on vägagi päevakorralised küsimused, need on meie tulevikuga seotud. vaja on kaasaegseid energiateemalisi lahendusi. kindlasti on vaja toota ka taastuvenergiat. aitäh ja viimasena saab vaba mikrofoni äh, raames sõna proua Tikao. aitäh, juhataja meie pooldame aruka energeetikaprogrammi jätkamist järgmises eelarveraamistikus. pakub ju see äh, arukaid energialahendusi. seni on äh, programm saa-, äh, programmil olnud seitsesada kolmkümmend miljonit eurot ja seitsekümmend protsenti on kaasfinantseeritud abikõlbulikke programme. üle viiesaja 500 projekti ähm, Euroopas on abi saanud, ähm, need on kahe-kolme ähm, aastased programmid, see tähendab üle kolme ta-, tuhande kasusaaja. üle kahesaja viiekümne projekti on teostunud energiatõhususes transpordis, hoonete energiasäästlikkuse osas, äh, tehnika energiasäästlikkuse osas ja nii edasi. minu arvates see initsiatiiv on äärmiselt ähm, hea. sellel aastal on üle mm, neljasaja projekti toetust saanud, kolmsada kakskümmend kooli on raha saanud üle kogu Euroopa, mm, sealhulgas Norras ja Horvaatias, nii et kindlasti peaks see jätkuma järgmise eelarveraamistiku osas. aitäh! ja nüüd volinik Levandovski, palun proua juhataja, lugupeetud saadikud, mul ei ole vaja auku pähe rääkida, mind ei ole vaja veenda, et kui kasuliku programmiga tegemist on see, see programm toimib väga hästi äh, siin on suur võimendamismõju, äh, äh, summa on ka suur, seitsesada nelikümmend kolm miljonit taastuvenergia osas on palju ära tehtud. kaasatud on ka VKE-sid. Mm, nendest kolmest tuhandest partnerist pooled kvalifitseeruvad VKE-deks. parlamendi seisukoht ei ole olnud ilmne mitte ainult sõnades, Euroopa Parlamentil õnnestus kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks selle programmi äh, rahasid suurendada kümne miljoni ja järgmiseks aastaks seitsme poole miljoni euro ähm, võrra, nii et te olete demonstreerinud oma toetust mitte ainult sõnades, vaid ka eraldistes. kindlasti seda, see töö ei tohiks kaduda, sellepärast et see on sedavõrd oluline kaks tuhat kakskümmend Eh, eesmärkide osas ning energia on üks Euroopa Liidu seitsmest põhieesmärgist. samas peame me ka ähm, midagi ära te-, tegema nende programmide põhivoolustamise osas. see on väga selgelt esile tulnud kõikvõimalike Euroopa Liidu programmidega seoses. me peame arvestama tuleviku öö, eh, piiranguid, meil ei ole vaja Eh, nii palju, meil ei ole võimalik nii palju raha kulutada, see tähendab seda, et meil peab olema parem rentaablus. programm ise on aga väga hästi toiminud. programmile on tulevikus vaja järjepidevat raamistikku, et eh, teadus ja praktika omavahel käsikäes käiksid viiekümnelt äh, miljardilt peaks summa kasvama kaheksakümnele miljardile kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, poole minnes. me kindlasti ei saa ki-, loobuda energiakindluse, energiavarustuskindluse kontseptsioonist. see on kindlasti väga aktuaalne järgmistel aastatel. energiakindlus on tähtis aga siin on juttu ka puhtast ja tõhusast energiast ähm,, kohast arukale energiale. tegemist on rahalises mõttes ka vägagi silmapaistva eraldiskohustusega. siin ei ole küsimus kaugeltki mitte sel-, vaid selles, et leida vahendeid aruka energeetika jaoks Te ilmselt teate, et see on struktuurifondide eesmärkide hulgas ka väga silmapaistvatev prioriteet. meil on nõndanimetatud äh, vaheregioonid, äh, kus äh, kulu on kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest, seal on väga piiratud arv eesmärke ja seal on struktuurifondide ähm, eesmärkide hulgas see energeetika küsimus eriti kõrgel kohal. järgmises eelarveraamistikus muidugi ma ei saa teile täpselt öelda, kui palju raha eraldatakse, võib-olla seitsmesaja mil-, nii asemel ähm, miljard, aga igal juhul fakt on see, et rahad kasvavad Euroopa Parlamendi roll on siin väga selge, te eh, kujundate tulevikku sellega, et te neid reegleid kujundate selle mitmeaastase eelarveraamistiku osas. aitäh volinikule ja meie see debatt on lõppenud. järgmisena on meil päevakorras Schwabi raport Euroopa konkurentsipoliitika kohta sõna saab kohe härra Schwab neljaks minutiks. aitäh, proua juhataja